jälgime tähelepanelikult, mis nende juhtumite puhul Aserbaidžaanis äh, toimub, aitäh. aitäh, härra volinik Levandovski, seega on arutelu selles küsimuses lõppenud. kuus resolutsiooni projekti on esitatud ja viimase päevakorrapunktina arutame rohingjate olukorda. kõigepealt annaksin sõna koostajatele, kolleeg Tšarnetski, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud daamid ja härrad. Euroopa Parlament jälle kord räägib äh, moslemite õigustest ning kaitseb moslemite õiguseid meenutagem siin moslemite te teemalist resolutsiooni Hiina kohta, see võeti ühehäälselt vastu. ja jälle kord on tegemist ühe sellelaadse juhtumiga. see näitab, et Euroopa Parlament ei diskrimineeri kedagi, me ei diskrimineeri ühtegi usulist liikumist Euroopa Parlament kaitseb usku, kaitseb Jumala kummardamist. üldiselt, mitte ainult äh, kristlust, mis on meie mandri domineeriv usk. kas suuremal või vähemal määral edukalt kaitseme ka teisi uske, ka islamit? aitäh ja nüüd palun kolleeg Sinisson panie przewodniczący! muzułmańska mniejszość rohingja jest. aitäh härra asepresident rohingja moslemi vähemus eh, on üks tagakiusatumaid eh, rahvaid eh, kogu maailmas kus kasutatakse nende vastu liikumispiiranguid, piinamist äh,, Eh, ning eh, mõrvu. tähtis on see, et humanitaarabi jõuaks ka rohingadeni. humanitaarabi peaks saama liikuda eh, vabalt ning rohingadel peaks olema juurdepääs kodanikuõigustele ÜRO äh, inimõiguste volinik peaks äh, saama Birmas oma büroo avada. Euroopa Liidu kõige esindaja peaks äh, selle Birma ning teiste ASEAN-i riikidega tõstatama. aitäh, kolleeg Sinitsen ja nüüd poolteist minutit kolleeg Kiil Nielsen. aitäh, võtame arvesse selle, mida ütles ÜRO inimõiguste eriraportöör Rahini osariigis äh, toimunud inimõiguste rikkumiste kohta, et seal valistab täielik karistamatus. eelmisel äh, täiskogul otsustas parlament äh, tuua uuesti sisse üldiste tariifsete soodustuste kavaga Birma osas see on osa Euroopa Liidu üldisest kaubanduspoliitikast kuid me peaksime siiski tagama ka sidususe oma kaubanduspoliitika ning põhiõiguste harta vahel ja just seetõttu äh, viisteist ähm, üldiste tariifsete soodustuste kavast näeb ette selle, et seda režiimi on võimalik äh, peatada, kui esineb süstemaatilised ja tõsised inimõiguste rikkumised, kui nende kohta on ka pädevatelt organitelt äh, tõendid olemas. arvestades ÜRO eriraportööri sõnu ning ka rahvusvaheliste MTÜ-de avaldusi, peaks Euroopa Euroopa Liit ajutiselt peatama üldiste tariifsete soodustuste kava Birma osas. niimoodi oleks äh, ka Euroopa Liidu sõnum selge tragöödia äh, rohingades äh, suunal, rohingade seas peaks lõppema ning kõik Birma elanikud peaksid saama kasutada samu õigusi aitäh, kolleeg Kiil Nielsen ja pooleteiseks minutiks kolleeg Šaake, palun aitäh, asepresident, volinik, kolleegid, vägivald, vägistamine, omandiõiguste eiramine eh, peab Birmas lõppema eh, eh, inimõiguste organisatsioonid räägivad etnilisest puhastusest ning inimsusevastastest kuritegudest, need on kõige tõsisemad terminid, mida võib selles valdkonnas kasutada ei ole ei äh, online ega tavameedia vabad Birmas. valitsus ei tohi välja jätta äh, vähemuste, ei tohi kõrvale jätta vähemuste eest hoolitsemist. samuti on taunitavad julgeolekujõudude poolt äh, toime pandud vägivallaaktid vähemuste suhtes. Euroopa Liit peab tõstatama inimõiguste teema ka kõige kõrgemal tasemel ning täs, tagama selle, et inimõiguste klauslid võetakse ka kaubandus- ning investeeringute poliitikas arvesse. Aung San Suu Kyi on siiani olnud äh, liialtki tagasihoidlik kommenteerimaks olukorda ja samas on ta esitanud ennast kui inimõiguste eest võitlejad. aitäh! aitäh, kolleeg Šake ja nüüd kolleeg Viržia. aitäh, härra asepresident. nii nagu äh, ÜRO eriraportöör äh, härra Quintana ette nägi, äh, märkis rohingade mõrvamine ning samuti märgis ta seda, et tegemist on kõige enam tagakiusatud äh, rahvakilluga kogu maailmas. Rohingad, keda on umbes äh, kaheksasada tuhat, nad Birma valitsuse äh, seisukohast on justkui olematud. Human Rights Watch on juhtinud tähelepanu mitmetele tõsistele inimõiguste rikkumistele kogu poliitiline klass Birmas vastutab selle olukorra tekkimise eest. demokraatia liiga, mida esindab Aung San Suu Kyi, on vaikinud, ei ole kritiseerinud seda olukorda ja kohalikul tasandil äh, on püütud äh, isegi äh, on, on väljendatud rassistlikke seisukohti rohingade suhtes tuhanded äh, rohingad äh, äh, surevad haigustesse, mille, millele tegelikult ravimid on olemas. Nad on Bangladeshis ajutistes põgenikelaagrites, kus elavad üliviletsades tingimustes ja me ja see olukord on võrreldav romide olukorraga mõningates Euroopa riikides nii et tõepoolest peaksime kaaluma üldise tariifsete soodustuste kava peatamist, see on kahetsusväärne, et me üldse need soodustused uuesti kehtestasime. inimõiguste kaitse Euroopa Liidu poolt äh, äh, kahjuks ei ole vilja kandnud. tänu, kolleeg Veržia. härra kolleeg Kaczmarek tahab teie käest midagi küsida, kas te olete nõus vastama? palun, kolleeg Kaczmarek. E, mul on teile küsimus kui me räägime Aung San Suu Kyi'st, siis meie resolutsiooni versioonis on kirjas, et ta on võtnud sõna sünnikontrolli vastu ja e, kahe lapse e, piirmäära kehtestamise vastu. kas te seda ei ole lugenud oma resolutsioonist? kolleeg Veržea, kas te sooviksite reageerida? ma ei tea, kas Aung San Suu Kyi protesteeris selle vastu, mida ma tean, on see, et ta vaikib, äh, vaadates kõrvalt kõiki neid tagakiusamisi rohingade seas äh, ja sellega ta osaleb nendes tagakiusamistes, nii et kahjuks tõepoolest Aung San Suu Kyi ei ole midagi öelnud arvestades neid kannatusi, mis on pidanud taluma see kõige enam tagakiusatud rahvas. aitäh, kolleeg Jeegle, palun. härra juhataja, härra volinik, kolleeg Kaczmarek, ma tahaksin öelda, et kahjuks ma pean olema nõus sellega, mida on öelnud kolleeg Virgia just äsja e kui me räägime Nobeli rahupreemia laureaadist Sansukist. Birma valitsuse poolt seni tehtud ma tervitan ja seda sõnaselgelt. kuid ma nõuan, et tuleb eh, moslemitest rohingade jälitamise ja diskrimineerimise lõpetamist ja põhiõigustest kinnipidamist. meie resolutsioonis täna sisalduv üleskutse pole suunatud mitte ainult Birma valitsusele, vaid ka kogu äh, riigi, äh, Birma riigi rahvastele ja opositsioonile. erinevate etniliste rühmade leppimine on alus selleks, et see noor demokraatia suudaks areneda edasi tulevikus ja kui me räägime üldistest tariifsetest soodustustest, siis ma toetan nende olemasolu ja toetan neid sõnaselgelt, aitäh, suur aitäh, kolleeg Jeegle ja nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad, kõigepealt saab sõna kolleeg Kaczmarek, palun. aitäh, volinik, daamid ja härrad. meil oli hea meel tõdeda, et äh, Birmas asjad muutusid, kuid äh, ka vähemused, rahvusvähemused peavad äh, nendest edusammudest osa saama. ma, ma ei hakka siin uuesti kordama kõiki neid tagakiusamise vorme rohingade vastu. probleemiks on see, et rohingasid ei tunnustata Birma kodanikena neil ei ole kodanikuõigusi. ja meie resolutsioon kutsub üles Birma valitsust muutma kodakondsusseadust. väga tihti kiireloomuliste teemade aruteludel me äh, kurdame seda, et me oleme võimetud nende riikide vastu, kes rikuvad inimõigusi kuid samas inimesed on siin maininud ka üldiste tariifsete soodustuste kava, et võib-olla me peaksime lihtsalt selle staatuse peatama Birma osas. aitäh, kolleeg Kaczmarek ja nüüd kolleeg Muniste Urkitsa. aitäh võitlus vähemuste jälitamise vastu on meie fraktsiooni seisukohalt väga oluline inimõiguste eest võitlemise osa ja seetõttu tuleb väga täpselt kindlaks teha, millised on inimsusevastased kuriteod selles riigis. senised äh, uurimused näitavad, et et rohingjad on senini kuulut-, vähemuseks kuulutamata, neil puuduvad kodanikuõigused, nad pole eh, selle riigi kodakondsed ja tegelikult rakendatakse nende suhtes aparteidi ma arvan, et me peaksime selles küsimuses töötama tihedalt ÜRO eriraportööriga ja me peaksime tõepoolest protesteerima selle vastu, et rohingjadel puudub äh, vaba liikumine riigi territooriumil, ei tohi ometi olla, et äh, võet-, et muudetakse kodakondsuse seadust nii, et nad jäävad täiesti kodakondseks oma kodumaa, kodakondsusetuks oma kodumaal rohingjadel peavad olema kõik samad õigused nagu teistel kodanikel. suur aitäh, kolleeg ja nüüd annan sõna kolleeg Ojulandile. kõigepealt ähm, tahaksin äh, avaldada kaastunnet äh, Rohinga moslemitele, kes on kannatanud äh, nende kohutavate vägivallategude all ja tahaksin üles kutsuda Birma parlamenti tegema kõik selleks, et tunnustada kõiki vähemusrahvusi, kes riigis elavad. tegemist ei ole sisepoliitilise küsimusega ja loodan, et ka naaberriigid avaldavad toetust, et see probleem kiiresti lahendada. sada kolmkümmend tuhat ümberasustatud rohingat ähm, põgenikelaagrites äh, peaksid äh, saama koheselt äh, humanitaarabi ja tahaksin, et kõrge esindaja selle tõstataks äh, ka ASEAN-i partneritega kõige kõrgemal tasemel selleks, et leida kiire ning rahumeelne lahendus. aitäh! aitäh, proua Ojuland ja nüüd kolleeg Schlüter. härra juhataja kujutage endale ette, et mingi inimeste hulk äh, lõhkus ära mingi maja ainult sellepärast, et selle elanikud usuvad nõnda öelda vale jumalat ja need inimesed helistades politseisse äh, saavad teada, et tegelikult äh, asuvad Eh, asub politsei eh, ründajate poolele. Need on, see on tegelikult see olukord, millega puutuvad sajad tuhanded rohingjad päev päeva kõrval kokku. meie vaatame seda lihtsalt pealt ja võtame vastu ainult resolutsioone. sellel nädalal rääkisime me eh, seni sellest, et on vaja käivitada äh, paremini välisteenistuse äh, töö, aga andke andeks, mida me siis äh, nagu suudame ära teha, kas me saadame sinna komplekti bürokraate, kes peaksid ehitama Birmas üles demokraatliku ühiskonna, ma tõepoolest soovin, et komisjon haaraks siinkohal initsiatiivi selleks, et et äh, aidata tsiviilühiskonda tervikuna Birmas äh, üles ehitada. ma arvan, et tõepoolest meie äh, saame siin nii mõndagi Euroopa Liiduna ära teha, samas me peame esitama ka selged omapoolsed nõudmised, sest vastasel kohal Utein Sein annab ainult lubadusi, neid lubadusi täitmata. suur aitäh ja nüüd võtavad sõna soovijad, proua Essayah, palun. aitäh, juhataja. viimase aasta veebruarikuus rääkisime äh, Rohingja moslemite olukorrast Mir-, Birmas ja Rohingjad on olnud juba aastasadu äh, Birmas, aga neilt on ära võetud kodakondsus ja nad ei kuulu isegi tegelikult saja kolmekümne tuhande äh, nad ei kuulu etniliste äh, vähemuste hulka, keda seaduslikult tunnistatakse. Äh, aga Arakani osariigis on vastu võetud seadus, mis, millega Rohingja moslemitele on seatud äh, sünni, laste sünni piirmäär, igas peres võib olla ainult kaks last ja see on üks inimõiguste ja põhiõiguste rikkumistest, mida Rohingja moslemid peavad kogema firmas on viimastel aastatel olnud äh, väga palju häid äh, saavutusi, aga me, rahvusvaheline üldsus ei saa sellistele viimastele arengute ees silmi suur-, sulgeda. me peame äh, rahvusvahelise üldsuse tähelepanu juhtima sellistele rikkumistele, aitäh! suur aitäh, proua Essayah! ja nüüd on meil avatud mikrofon kõik, kes on ennast kirja pannud, saavad sõna, proua Korholat ei ole, eh, seetõttu saab sõna järgmine kolleeg ah,. Oui, aitäh, ma ei pannud tähele, ütleb kõneleja. Burm-, Birma elanikud arvavad, et Rohingja moslemid on eh, Bangladeshist ebaseaduslikud eh, immigrandid, nad ei, neil ei ole õigust abielluda ega kooli minna. Eh, Birma valitsus peaks läbi viima vajalikud reformid eh, ja peaksime üles kutsuma Birma valitsust tagamaks, et õiguskaitseasutused ka kaitseksid rohinjasid ähm, vägivalla eest ja peame kogu regiooni riikide poole pöörduma, et nad avaksid piirid äh, varjupaiga taotlejatele. Birma valitsust peaksime toetama pikaajalise lahenduse leidmisel, mis juuriks välja selle konflikti põhjused. aitäh, härra Soonik! panie przewodniczący! po raz kolejny poruszamy na. proua geringer de oedenberg suur tänu! tegemist ei ole esimese korraga kui äh, me räägime rohinja moslemi vähenemi- vähemusest arakani osariigis lääne birmas neile ei ole tagatud äh, liikumisvabadus, äh, nad, neie õigus tervishoiule, haridusele on piiratud, nende maad röövitakse ja pärast kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat on neid veelgi taga kiusatud ja vägivaldki üha suureneb. Rohinjadel puudub juurdepääs kohtu, õiglasele kohtumõistmisele või siis ka humanitaarabile me kutsume üles Birma ametivõime lõpetama igasuguse tagakiusamise rohinjade suhtes ja äh, igasuguse tagakiusamise süüdlased tuleb tuua kohtu ette. rohinja vähemus peab äh, saama kõik kodanikuõigused vastaselt korral tekib riigis ainult ebastabiilsust. suur tänu, proua Keringer de Odenberg, kolleeg Paška, palun järgmisena. suur tänu, lugupeetud juhataja lugupeetud volinik. tagakiusamise määr Rohinja moslemite puhul on, on kutsunud esile mitmeid vastuväiteid sõnavabaduse, usuvabaduse piiramine on täiesti selgelt inimõiguste piiramine ja peaksime arve, avaldama survet Birmale, et see tuleks lõpetada. ja peaksime kasutama üldiseid tariifseid soodustusi, et avaldada survet Birma ametivõimudele, et nad moslemeid taga ei kiusaks. Birma valitsus peab lubama Rohingja pagulastel ja ümberasustatud isikutel abi saada ja neid inimesi ei tohi enam taga kiusata. aitäh. aitäh, kolleeg Paska. ja nüüd kolleeg Liisek. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik Birma inimesed on pidanud viimaste aastate jooksul palju kannatama nüüd on Birmal võimalik liituda rahvaste demokraatliku koguga. Birmast võib saada tõeline riik. Euroopa Liit peaks teda selles aitama. Euroopa Liit peaks teda aitama nõu ja jõuga, rahastamisvahenditega, me peaksime aitama üles ehitada riiki ja demokraatlitet toimiv riik peab pidama kinni inimõigustest ja austama kodanikuvabadusi ta peab äh, tagama kõikidele vähemustele, etnilistele ja usulistele vähemustele äh, nende õigused. ma loodan, et äh, järgmistel valimistel Pervas osaleb ka Euroopa Liidu valimisvaatlusmissioon ning erinevate fraktsioonide poliitikud aitavad ühiselt tagada seda, et põhiõigused peavad olema tagatud ka Rohingja vähemuseni. aitäh, kolleeg Lissek ja täna viimasena saab sõna Iiri eh, eesistumise auks kolleeg Kelly. aitäh, härra juhataja ja aitäh, et te andsite meile nii paljudele sõna täna pärastlõunal. tõesti, see on kahetsusväärne, et me räägime ainult siin resolutsioonist Rohingasid kiusatakse taga üha rohkem, neid piinatakse üha rohkem, nende vara hävitatakse, nende jumalakodasid hävitatakse, neid äh, va-, vahistatakse, vägistatakse, nende liikumisvabadust on piiratud, nende abieluvabadus on piiratud, neil puudub juurdepääs haridusele ja koolidele ja meie ei saa seda probleemi üksinda lahendada. me aga sellegipoolest, me peame ka andma endast parima, et leida mingisugune lahendus äh, nii lühiajaliselt kui ka pikaajaliselt, äh, nagu Chaucer kunagi kirjutas, äh, loodetavasti loodetavasti saame ka meie Chauceri vaimus Rohinga vähemust aidata aitäh, kolleeg Kelly ja arutelu lõpetuseks saab sõna volinik Levandovski. härra asepresident, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, komisjoni nimel ma tervitan resolutsiooni parlamendilt, mis puudutab äh, Rohingja moslemeid Birmas tegemist on riigiga, kus on toimumas suured muutused märtsist kahe tuhande üheteistkümnendas, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal said need muutused alguse ja samas on ühiskonnas esile tõusnud ka suured lõhed inimeste vahel ja moslemi rohinja rahvus rahvas on ähm, näiteks äh, sellistest äh, äh, probleemidest. me peame leidma poliitilise lahenduse selleks, et leevendada pingeid kogukondade vahel ja me ei räägi siin mitte ainult erinevatest uskudest, riigi president on seda vägivalda kirjeldanud täiesti äh, äh, mõttetuna, irratsionaalsena ja loodan, et siiski president Utein Sein mõida-, mõistab, milline on selle vägivalla mõju riigi mainele ning rahulik, rahumeelsele äh, riigi stabiliseerimise protsessile. me endiselt julgustame Äh, valitsust selleks, et nad muudaksid, äh, et nad kasutaksid tuhande üheksasaja kaheksakümne teise aasta kodakondsusseadust äh, ka Arakani osariigis ja see peaks laienema kõigile neile, kes Birmas elavad. me oleme seda teemat tõstatanud tihti, hiljuti Euroopa Liidu inimõiguste eh, eriesindaja härra Lambridis eh, külastas Birmat, ta kohtus eh, valitsuse esindajatega, samuti ka Rohingjade esindajatega. samuti ka arutasime kahekümne teisel aprillil Euroopa Liidu välisasjade nõukogus seda teemat. kõrge Euroopa Liidu kõrge esindaja Catherine Ashton isiklikult äh, pöördus võimude poole selleks, et äh, kaitstaks tsiviilelanikkonda vägivalla eest ja et õiglus jällegi jalule seataks. samuti äh, selleks, et tagada humanitaarabi kõigile kogukondadele, kes vägivalla käes on kannatanud samuti on tähtis tagada ähm, abi äh, puudust kannatajatele, nii nagu ka Süüria põgenike puhul. me püüame nii humanitaarolukorda kui ka ka pikaajalist, äh, pikaajalisel äh, lahenduse leidmist soodustada etniliste rahv-, rahvastevahelistele pingetele niimoodi, et oleks võimalik kehtestada Birmas täielik demokraatlik riigikord aitäh, härra volinik Levandovski, esitatud on kuus resolutsiooni ettepanekut ja nende osas asumegi kohe hääletama